Valkarsel Siso raportiga. annan teile veel paar sekundit, et äh, maha istuda. tegemist on nimelise hääletusega kolleeg Taatmaf, palun! härra president, ma lihtsalt tahtsin teada, kas on õige, et seenior Barrosot õnnitleti selle eest, et ta Goldman Sachsi tööle sai, tegemist on endise komisjoni presidendiga. To... ja samamoodi tahan avaldada muret, et tema pension komisjoni endise presidendina talle ei piisa. kas te arvate, et selline asi on õige? mis puudutab teie küsimuse esimest osa, siis mina ei ole seda küsimust küsinud ja mis puudutab teist osa, siis selle kohta on meil reeglid, nii et asume ikkagi hääletama. nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks Mihhailova raport, samamoodi nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmiseks Salba Pidegaini Gerbrandi raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. Svivka. Svivka raport, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud Haudala raport, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Lebretoni raport, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Julia Winkleri raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. Salva Pidegaini raport, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Šoltesi raport, meil on kokku tegelikult kolm raportit äh, kolleeg Šoltesilt ja ta on palunud ka sõna saada kolleeg Šoltes, palun. Äh, äh, aitäh, härra president, kallid kolleegid. enne hääletust tahtsin rääkida Euroopa Kontrollikoja kandidaatide kohta natukene, nimelt kaks tähtsat küsimust artiklis kakssada viiskümmend kuus artiklis on kirjas, et nõukogu koostöös Euroopa Parlamendiga võtab vastu siis kandidaatide nimekirja, mille esitavad liikmesriigid. nii et äh, õiguslikult vaadates on parlamendil ainult nõuandev roll, aga see ei tähenda seda, et äh, nõukogu ei peaks arvestama rahvapart-, äh, nõukogu peaks arvestama Euroopa Parlamendi arvamusega. see oli niimoodi varasemate kandidaatide puhul ja peaks kehtima ka tulevikus nii et nõukogu peab arvestama Euroopa Parlamendi soovituseks, sest kui nii ei oleks, siis tuleks endalt küsida, et miks meil üldse see menetlus on ette nähtud. ma arvan, et see on väga tähtis informatsioon selleks, et tagada suurepärast koostööd tulevikus. muret valmistab ka see, et äh, kandidaatide nimekirjas on praegusel hetkel ainult meessoost kandidaadid parlament toonitab ju ikka ja jälle, et meil on vaja tasakaalu ja soolist tasakaalu eriti ning parlament tulevikus kavatseb äh, väga tõsiselt seda küsimust võtta. ja teile informatsiooniks tahtsin öelda veel nii palju, et äh, meil on äh, kontrollikojas ainult neli naissoost liiget ja kui need asjad niimoodi edasi lähevad, siis äh, soolu, soolise tasakaalu osas Kontrollikojas äh, olukord läheb veelgi halvemaks me toona, kui Juncker oli komisjoni presidendikandidaat, ütlesime, et äh, liikmete arv ei tohi olla madalam kui eelmises kolleegiumis ja ma, on väga tähtis, et me nendest standarditest kinni peaksime aitäh, härra raportöör, nüüd on meil kokku kolm nimelist hääletust ja me alustame ei, vabandust, tegemist ei ole mitte nimelise hääletuse, vaid salajase hääletusega ja kõigepealt hääletame Lazar Stavrou Lazarou üle. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? Angenommen vastu võetud nüüd äh, salajane hääletus üle Juan Figueiredo äh, kandidatuuri üle, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd salajane hääletus Leo Prinkati üle, hääletus on alanud haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. järgmiseks äh, Lange raport äh, see õigusloomeline tekst, kokkulepe parlamendi ja nõukogu vahel on nüüd vastu võetud ja nüüd Kappeli raport, plokk üks, muudatusettepanek seitse, kes poolt? vastu. vastu, väga vähe osaleb hääletusel inimesi, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. plokk kaks langeb sellega ära, muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksa, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. nüüd komisjoni ettepanek muudetud kujul, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmiseks Langeni raport, muudatus äh, lõige neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, pärast lõiget kakskümmend kaks muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, lõige kakskümmend kolm, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. lõike kakskümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolmkümmend kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige nelikümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige nelikümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige nelikümmend üheksa, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. esialgne versioon, lõige nelikümmend üheksa, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viiskümmend üks, kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige viiskümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige viiskümmend neli kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viiskümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viiskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viiskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kuuskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige kuuskümmend kuus, kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige kuuskümmend üheksa, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige seitsekümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige seitsekümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt G, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, nüüd resolutsioon muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud, järgmiseks Kiireki raport, lõige üheksa, kes poolt? kes poolt? vastu? erapooletu, vastu võetud. sotsiaaldemokraadid, tundub, et äh, teil ei ole tõesti kedagi, kes näitab, kuidas hääletada. lõige kakskümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kakskümmend neli, kes poolt? vastu erapooletu, vastu võetud lõige kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige kakskümmend kaheksa ja kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige kolmkümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kolmkümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige nelikümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige nelikümmend viis nimeliselt, hääletus on alanud. Haben alle abgestimmt? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. lõige nelikümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige nelikümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. elektrooniliselt hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. lõige viiskümmend üks nimeliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud lõigeni viiskümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige viiskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viiskümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kuuskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üheksakümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muutu-, põhjenduspunkt K, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud põhjenduspunkt D poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud põhjenduspunkt V kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd resolutsiooni ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? üks hetk, proua, proua Storch, hääletus on lõppenud. vastu võetud, proua von Storch, kodukorda puudutav küsimus, palun. kas te lihtsalt, mulle tundub, et mikrofon on sees, ütleb president. koputage sinna korra peale härra president, keset hääletust te ütlesite ühe märkuse, ma tahtsin teada, millist kodukorda, kodukorra küsimust puudutab see, te ütlesite, et teil on väga raske näha, kuidas on enamused sellepärast, et sotsiaaldemokraatide äh, puhul ei näidata, kuidas hääletada, et kas see on see, millest teie lähtute, kui te vaatate, milline on hääletustulemus? Äh, kolleeg von Storch, ma ei öelnud, et mul on raskusi, ma lihtsalt ütlesin, et ei ole see asi väga lihtne ja muidugi ma vaatan kõiki kolleege, ka teid täpselt, kuidas te hääletate. järgmiseks kolleeg Tamato äh, resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. edasi pressoraport. lõige seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kaheksateist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi lõige kolmkümmend üks, siin on tehtud suuline muudatusettepanek, mille on teinud äh, kolleeg Presso, palun. Grazie presidente, l'emendamento orale eh.... aitäh, härra president, jah, suuline muudatusettepanek, seal me räägime koordineerimistöö toetamisest äh, äh, mägi, mäepääste puhul, nii et see on sinna juurde lihtsalt lisatud. aitäh, äh, kas selle kohta on äh, proteste, ei ole, siis hääletame, kes poolt, vastu, erapooletu koos selle muudatusettepanekuga vastu võetud. pärast lõiget kolmkümmend kuus muudatusettepanek üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige nelikümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd resolutsiooni ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud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 suulise muudatusettepanekuga härra Korraalt, palun. mulle tundub, et töötab. aitäh, härra esimees, me tahame teha suulise muudatusettepaneku, nii nagu see on teie hääletusnimekirja lõpus kirjas jah, võtsime teadmiseks, kas on proteste, ei ole, siis hääletame selle üle, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi lõige viis, kolmes osas esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud lõige seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige üksteist kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige kaksteist kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, lõige kolmteist originaalversioon koos suulise muudatusettepanekuga härra Korraalt, palun. aitäh, ta, tahan teha muudatusettepaneku nii, nagu see on kirjas teie hääletusnimekirja lõpus komisjon ja liikmesriigid, kui soovite, et ma tahan selle ette lugeda, võin lugeda, ütleb härra Korra. president küsib, kas on proteste, ei ole, siis hääletame, kes poolt, vastu, erapooletu, siis vastu võetud. lõige neliteist, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige viisteist, siin on suuline muudatusettepanek mis on samamoodi teile esitatud kirjalikult hääletusnimekirja lõpus. kas on nii, härra Korrao? jah, aitäh, härra president. see suuline muudatusettepanek, seal on vaja välja võtta sõna eriti. ja siis jällegi kogu muudatusettepanek on kirjas ka hääletusnimekirja lõpus, aga kui soovite, võin muidugi ette lugeda kas soovite, et ma loeksin? suur tänu, kolleeg Korrao. kas on proteste? ei ole, siis hääletame koos suulise muudatusettepanekuga. hääletame koos suulise muudatusettepanekuga kahes osas. koos suulise muudatusettepanekuga kahes osas siis ah,, ei ole vaja hääletada kahes osas, nii et kogu teksti üle hääletame nagu muu-, muudatud, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks lõige seitseteist kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, lõige kakskümmend, kolmas osa, esimene poolt, sa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lõike kakskümmend neli, kolmas osa, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige kakskümmend kuus, kes poolt, kontrollime, kolmas osa, lõige kakskümmend neli, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud lõige kolmkümmend kaks, koos suulise muudatusettepanekuga kolleeg Korraolt, palun You know what... ma arvan, et te teate, mis ma teile öelda tahan. tahaksin teha suulise muudatusettepaneku ja see on kirjas teie hääletusnimekirja lõpus. aitäh, kolleeg Korrao, kas on proteste? ei ole, siis hääletame selle üle siis muudetud kujul kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, lõige kolmkümmend kolm kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud lõige kolmkümmend viis kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nüüd resolutsiooni ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd viimane hääletus kolleegide Štanoka ja Blinkevitšute raport, lõige kolm, esimene osa, kes on poolt, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa, kes on poolt. soovitakse kontrollida, teist osa hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud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 hääletamine on lõppenud, vastu võetud. vabandust, lõige vii-, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige seitse, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. lõige kaheksa, kolmas osas, esimene osa poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud lõige kümme kahes osas, esimene osa on nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud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 erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks, kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõige kakskümmend kolm, kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud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 vabandust, kontrollime ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud lõige kakskümmend kaheksa kolmes osas, esimene osa on nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osanimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmas osa nimeliselt, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud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 kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viies osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kolmkümmend viis neljas osas, kõik nimeliselt esimene osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud teine osa hääletamine on alanud. Äh, hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmas osa hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud neljas osa hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige kolmkümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa nimeliselt, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud lõige nelikümmend, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, lõige nelikümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, väga palju erapooletuid, kontrollime, hääletamine on alanud. kas kõik on hääl-, äh, hääletanud? hääletamine on lõppenud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 vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend üheksa, kolmes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kolmas osa nimeliselt, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud lõige viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige viiskümmend üks, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige viiskümmend kaks, nimeliselt hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud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 hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. lõige viiskümmend viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige viiskümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige viiskümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud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 põhjenduspunkt äh, äh,, hääletamine on lõppenud, vastu võetud. põhjendus D, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, vastu võetud. põhjendus E kahes osas esi, mõlemad nimeliselt esimene osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud, teine osa nimeliselt hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud põhjendus punkt G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjendus H poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud põhjendus I kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tag-, vastu võetud teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, põhjenduspunkt K kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, põhjendus M poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, põhjend-, kontrollime põhjenduspunkti M, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud, vabandust, põhjenduspunkt Q kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, seda soovime ise üle kontrollida, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. põhjendus S kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus T poolt, vastu, erapooletud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 nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. põhjendus AG kahes osas, esimene osa nimeliselt, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa nimeliselt nimel hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt ai poolt, vastu, erapooletud. jälle napp, seega kontrollime, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ennem kui me hääletame resolutsiooni äh, tervikuna, siis palun kui hääletamine on lõppenud, siis palun lahkuge kiiresti ja vaikselt saalist, et hääletusselgitajad saaks ka oma sõnavõt-, sõnavõttu kuuldavalt läbi viia. lõpphääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? ärge tõmmake veel hääletuskaarte välja, hääletamine on lõppenud, vastu võetud